kallid kolleegid, kui te nüüd oleksite nii kenad ja istuksite oma kohtadele, siis ma teen ettepaneku, et me võiksime alustada. päevakorrapunktiga number kolmteist. ma peaksin teile tutvustama äh, raporti projekti siin on, see on üks väga oluline dokument, mitte sellepärast, et mina sellega tegelen, aga ka seetõttu, et selle raporti projektiga on meil mõningaid raskusi, selle pä-, mis puudutab kahe tuhande kuuenda aasta kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi number kolmteist, see käsitleb siis äh, Euroopa Ühenduse Reederite Ühingut ning samuti Euroopa Liidu transporditööliste ametiühingut ning nende vahel sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb meretöönormide konventsiooni aastast kaks tuhat kuus ning millega muudetakse direktiivi tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa murd kuuskümmend kolm. selles küsimuses on lõpuks tarvis paika panna mõningad elemendid, mida me peame siin silmas pidama, osad nendest on nii-öelda ajaloolise tähtsusega elemendid, praegusel hetkel oleme aastas kaks tuhat kaksteist ning äh, peame ming-, ning kui me vaatame äh, ka laeva Erika, laevaga Erika juhtunud õnnetust, siis äh, laeva, laevade kontrolli tingimused ning äh, selle sertifitseerimine ning samuti laevapersonali koolitus ja väljaõpe ning nende ülesanded, nendele pöörati selle õnnetuse järgselt suuremat tähelepanu ning seetõttu tõttu rahvusvahelises merenduskontekstis räägit-, arutati kahe tuhande kuuenda aasta meretöönormide konventsiooni. na ja see juhtus küll kuus aastat pärast seda õnnetust ning selle arutelu käigus sotsiaalpartnerid sekkusid ning puudutasid kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi number kolmteist tingimusi ning need siis nüüd käsitlevad lipuriigi kohustusi ning selle direktiiviga on nii sisu kui ka vormi probleeme. nüüd, mis puudutab sisu, siis eelkõige niisugused lihtsamad asjad, konventsioon käsitleb äh, meretööd, siin on terve hulk sätteid välja toodud ning nende, need, osa nendest sätetest ei sisaldu selles teist tekstis, mis meil on praegusel hetkel esitatud, näiteks eriti, mis puudutab sertifitseerimist, sellepärast et sertifitseerimises sisalduvad ka palgaga seonduvad elemendid ning Euroopa Liitul puudub pädevus tegeleda äh, merenduses kehtivate palkadega, seetõttu niisugust sätet siia ei ole tarvis, siis on mõned ülevõtmise tähtajaga seonduvad küsimused ning äh, samuti töötajate töölevõtmisega seonduvad küsimused ning kõik need keerukused tekitasid selle, et komisjon tuli välja uue tekstiga. see tekst on praegusel hetkel transpordikomisjonis arutlusel, raportööriks on härra Simson ning tegu on tekstiga, mis käsitleb äh, sadama kohustusi ning ning need on siis tege-, mida, ja neid on lihtsam rakendada juriidilisest seisukohast lähtudes. nii, siin on siis mõningad probleemid, mis millega ei ole nõus sotsiaalpartnerid ning see on siis praegu kontekst, milles äh, me seda raportit läbi vaatame. mina omalt poolt äh, koos ETF-iga olen pööranud tähelepanu olulisematele sätetele ning konventsioonile endale. ma eeldan, et see ehk liigseid probleeme kaasa ei too, meil on probleeme siin komisjoniga, eh, kes ei ole juriidiliselt asju veel päris selgeks saanud, aga ma ausalt öeldes arvan, et meil on tarvis sel teemal arutada, sellepärast et siin on tegu väga olulise tähtsusega küsimustega mis puudutab õiguslikke arenguid ning ma arvan, et mul on siin kaks näidet, mis äh, mind väga hämmastasid. esiteks äh, laevade kontrollimine, äh, kuidas see toimib ja siis teiseks palgaga seonduvad elemendid. loomulikult need on kõik väga keerulised küsimused, me peame neid arutama, aga aga tegelikult meil siin parlamendis on piisavalt pädevust, et me saame esitada küsimusi merel töötavate inimeste kvalifikatsioonide ja samuti nende töötingimuste kohta ning me saame käsitleda siin inimeste merel töötajate äh, koolitust, näiteks Kristjanseni raport liikus selles suunas. aga ma ei hakka siin rääkima, et me peame tegema seda, seda, seda, kõiki niisuguseid asju, igatahes ma ei hakka siin pikemalt rääkima ja üksikasjadesse laskuma, ma tegelikult annan kolleegidele pigem võimaluse selle tekstiga põhjalikumalt tutvuda ja siis te võiksite öelda, kas te olete äh, põhimõtteliselt minu seisukohtadega nõus ning äh, siis peaksime ka arutama seda ju õigusteenistusega, missugused on juriidilised probleemid, mida me peaksime ületama, aga komisjoni enda seisukoht, kui te vaatate direktiivi projekti, mis on meile esitatud, siis siin tegelikult sisalduvad ainult väga kerged sätted nii reederi definitsiooni kui lipuriigi definitsiooni osas ning samuti niisugustes küsimustes, et kes vastutab laeva vastavuse eest kõikvõimalikele tingimustele, kes vastutab kontrolli eest siis on ka veel säte, mis käsitleb ülevõtmise aega. see on natukene ambitsioonikam, nii et need on siis nüüd need probleemid, millega me siis ole, siin oleme silmitsi ja mida peame arvesse võtma ja millega tegelema. ning nüüd ma annangi kohe sõna härra järgmisele kõnelejale Oui, madame la présidente euh,. Merci da-. proua esinaine, suur tänu selle tutvustamise eest ning sellest, et te meile põhjalikumalt selgitasite komisjoni ettepanekut. mina olen valitud niisugusest valimisringkonnast, mi-, kus on väga palju probleeme äh, mere saastatusega ning võttes arvesse kõike, kõiki neid probleeme, mida see kaasa toob, arvan ma, et me tegelikult peaksime selles küsimuses olema väga proaktiivsed. ja teine punkt, mida ma tahaks puudutada, on see, et äh, merendusvaldkonnas ja merel, mereliikluse valdkonnas on meil tegelikult väga palju asju, mida arvesse võtta ning kui see raport võiks olla siis võimalus, mis aitab võtta arvesse just niisuguseid küsimusi, mis käsitlevad äh, laevadel töötavat personali, siis ma arvan, et meie komisjon peaks igal juhul teid selles küsimuses toetama. minu arvates kõige keerukam on palkade küsimus, sellepärast et siin me oleme tegelikult olul-, üsna kaugel niisugustest standarditest, millega Euroopa on üldiselt harjunud ning ma tean, et see peaks olema üks teema, milles osas meie komisjon väga põhjalikult arutab. aga, aga igal juhul ma toetan teid selles küsimuses. suur tänu, kas on teisi sõnasoovijaid?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 bereme to v úvahu? Äh, oluline on, et oleksid paika pandud tingimused äh, merel töötamise osas. vabandage, kallid kolleegid, ütleb proua esinaine, ma ei kuulnud teie küsimuse algust, sellepärast et ma ei leidnud õiget keelt piisavalt üle. ma ütlesin lihtsalt seda, et et on merel töötamise tingimused ei ole kooskõlas ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni nõuetega. transpordikomisjoni äh, raportöör peaks tegelema sellega. jah, aitäh, proua esinaine. ma selgitan saksa keeles, mis ma tahtsin öelda, sellepärast et mul on säte saksa keeles valmistatud jah, mina olen äh, Transpordikomisjoni raportöör selle ettepaneku osas. ja põhimõtteliselt olen ma rahul nende ettepanekutega, mis te tegite, proua esinaine. ja ma arvan, et me liigume õiges suunas transpordikomisjonis oleme jõudnud järeldusele, et meie lähenemine on sama, meie põhjendused on sarnased kõigepealt teretulnud on see, et on tekkinud sotsiaaldialoog sotsiaalpartnerite vahel ning me oleme seal saavutanud häid tulemusi ja see on rõhutatud ka selles dokumendis ja ka mujal. meie piirdume mõne teemaga, millele ka teie viitasite, inspektsioon, jõustamine äh, on vaja tugevamalt esile tuua ning äh, rakendamise järelevalve samuti ja samuti ametiühingute teema. me peame tagama selle, et artikkel viis tõesti ka rakendatakse ja mulle jäi mulje, et teie lähenemine on sama. ehk siis teil on meie kogu toetus, aitäh äh,! kui nüüd rohkem sõnasoovijaid ei ole selles küsimuses, siis annan ma sõna proua Bergile komisjonist. suur tänu, proua Senaine ja tere hommikust kõigile! ma arvan, et te võtsite väga hästi kokku meie ettepaneku ning samuti selle ettepaneku tähtsuse. komisjon on selle ettepanekuga äh, üritanud saavutada siis kontrolli sadamate üle ja see tugineb sellele palvetele, mis meile on kahe tuhande üheksandal aastal edastanud sotsiaalpartnerid Nad äh, leppisid kokku sisus ja tegid selle aasta märtsis e, kaks ettepanekut, mis puudutab äh, just jõustamist. ma arvan, et me peame sellega arvestama, see omakorda muutis komisjoni ettepaneku koostamise väga keeruliseks, äh, just see, et sotsiaalsed kokkulepped on sisuliselt piiratumad kui meretöönormide konventsioon sotsiaalpartnerid ei pööranud tähelepanu sotsiaalkindlustusele, eh, eluasemele ja sotsiaalpartnerid samuti ei arvestanud ka tööjõu, eh, tööjõu eh, rii-, nendele riikidele, kust tööjõud tuleb, kellel aga on samuti üsnagi oluline roll merendusvaldkonnas see, mis puudutab lipuriike ja sadamariike, seda kahte ettepanekut, millega teie siin ka tegelete, on jõustada sotsiaalkokkulepet ning äh, lisaks äh, sellele, mida raportöör ka mainis, mis puudutab ähm, palku, see ei jää äh, lepingu pädevusse ning samuti peab nentima, et teatud sätetes Euroopa Liidu eriti siis Äh, tervise- ja ohutusvaldkonnas äh, on juba sätestatud rahvusvahelises konventsioonis ja komisjonil on raske seda heaks kiita, teie raportöör juba viitas sellele, mida, milliseid ettepanekuid on teinud nõukogu, ja ma viitan siin nende sätete jõustamisele rahvusvahelise konventsiooni alusel, meie arvates peaks me lähtuma kahe tuhande üheksanda aasta kolmeteistkümnendast direktiivist, kus on äh, ka juba olemas sotsiaalne kokkulepe. me leiame, et keeruline on ette näha sertifitseerimise menetlust see viiks äh, teist tüüpi sertifikaatideni Euroopa Liidu lipuriikide puhul võrreldes kolmandate riikide lipuriikide puhul, sest neid erisusi ma olen juba selgitanud, et kaks tuhat üheksa kolmteist direktiivil on erinev äh, rakenduse alla, reguleerimise ära võrreldes meretöönormide konventsioonile. sertifikaadi väljastamine ei kajasta liikmesriikide kohustusi ning lipulaevade omanike kohustusi Euroopa Liidu tööõigusele vastavalt ja seega selleks, et äh, rahvusvaheliselt võrdseid tingimusi tagada, leidsime meie, et sertifitseerimine peaks äh, tulenema meretöönormide konventsioonist, mitte kahe tuhande üheksanda aasta kolmeteistkümnendast direktiivist ja see võib olla teatud puudujääk praeguses ettepanekus. teisest küljest oleme teiega täiesti nõus nii mitmeski küsimustes, äh, muudatusettepanekud, mis selle esimese äh, raporti projekti kohta on tehtud, mis puudutab äh, pädevusi, inspektorite pädevusi, kaebuste lahendamisi ja muid teemasid. ja loodetavasti Äh, lõpuks äh, on direktiivil positiivne mõju. see on meie kogu töö eesmärk. see peaks äh, tervishoiu ja ohutustingimusi Euroopa Liidu lipulaevadel parandama. suur tänu, proua esineja! aitäh nende selgituste eest! ning nüüd ma peaksin pöörduma Richard Falbrooki poole, öeldes, et meretöö konventsioon, mida me arutasime, seda on tegelikult arutatud juba ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni, tööorganisatsioonis ning võib-olla oleks ka oluline, kui me üritaksime ühildada oma äh, seisukohti nende omadega. ma räägin siin argumentidest, sellepärast et äh, rõhutan, transpordikomisjonil on täpselt äh, samasugune seisukoht, me soovime esitada tugeva parlamendi seisukoha, aga ma ei ei väsi ütlemast, et siin on jätkuvalt juriidilisi probleeme ning mis puudutab kolmandaid riike, siis mereõiguse kohus ei ole, arutab neid küsimusi ning me oleme arutanud neid ka parlamendis ning teistes instantsides ning mulle on öeldud, et neile ei meeldi, kui Euroopa Liit töötab välja omad standardid mereõiguse vallas, sest meie pea, peaksime tegelikult rakendama eelkõige rahvusvahelist õigust ning näitama, kuidas seda teha, sellepärast et kui meie seda ei tee, siis ei tee seda keegi. aga nende poolt välja pakutud konventsioon on tegelikult ainult üks osa, mis võetakse üle Euroopa Liidu tasandil ning kui Euroopa Liit peaks olema eeskujuks kaks äh, rahvusvahelise õiguse rakendamisel äh, mere, merendusvallas, siis äh, loomulikult peame me rakendama kõiki neid valdkondi, mida puudutab see konventsioon. ma näen väga hästi neid juriidilisi probleeme ning need ei ole iga kord esitatud ühel ja samal viisil ma kujutan ette, et see, need küsimused tegelikult arutati merenduse valdkondades juba oluliselt varem läbi, mis aga mind siin huvitab, on lisaks sotsiaalsetele küsimustele äh, laevadel töötajate elutingimused ja töötingimused. mind huvitab, et neid töötajaid laevadel, mis äh, sõidavad Euroopa Liidu äh, vetes koheldaks õiglaselt ning et äh, reisijate ja ka kaubaveo tingimused, tingimustest peetaks kinni meie territooriumil. nii et kõike seda arvesse võttes ma pakun välja, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks seitsmeteistkümnes oktoober, siis on meil veel detsembrikuuni aega äh, neid arutada, see peaks ju piisavalt palju aega jätma. ühesõnaga kahekümne neljanda oktoobri keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning meie siis arutame neid kuni kuuenda detsembrini jõulude ajal jääb aega kompromisside üle mõelda ning kui võimalik ja kõik läheb hästi, siis kahekümne neljandal jaanuaril saab transpordikomisjonis võtta vastu seisukoha. ning nüüd algab meil hääletus. me saame isegi, meil on veel kaks minutit aega ning seega pakun välja, et teeme tillukese pausi, siis kõik saavad ennast hääletuseks ette valmistada. Mm. Bien, chers collègues, si vous pouvez commencer à prendre place, parce qu'après... kolleegid, kas te võtaksite nüüd jällegi istet, sest kui me liiga pikaks oma koosoleku teeme, siis tõlgid ei tööta üle poole ühe.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 quite, quite challenging. Hein? Bien. Alors voilà, maintenant je crois que tout le monde est en place. Les conseillers ont cessé de modifier les listes de vote. Kas teil on olemas hääletuse nimekirjad kõikidel, kõikidel liikmetel on olemas hääletusnimekirjad ja samuti häältestus, hääletuskaardid, nii teeme nüüd katse, kas nad kõik teil töötavad Te võite hääletada täpselt nii, nagu teie soovite, praegu on katsehääletus. niisiis, hääletus on avatud, vaatame, kas kõik masinad töötavad. proua Harkin oh,, ma unustasin oma kaardi, ütleb proua Harkin, nii kõik on hääletanud, mingisuguseid meil on siis nüüd kolmkümmend kaheksa häält, kolmkümmend üheksa koos proua Harkiniga, selge, kõik töötavad, saame peale hakata. päevakorrapunkt number neliteist. nüüd on meil globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. Galiitsia metall Hispaanias ning ma teen ettepaneku hääletada selle kirja osas. teine globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine äh, Peugeot Prantsusmaal. sellest me oleme kuulnud, see on tegelikult juba vana juhus, kõik on nõus nüüd kuusteist punkt globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine äh, madalmaades Zalko kas kõik on nõus? nüüd punkt seitseteist. Nous avons eu euh, un amendement euh, oral. Euh, il s'agit d'un cas en Suède euh, pays également membres de la majorité de blocage, minorité de blocage contre le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. ning siin on ka muudatusettepanek suuline kolmanda lõike kohta. kas kõik on selle muudatusettepanekuga nõus, see on suuline muudatusettepanek, mis puudutab olukorra parandamist, sest et siin on kirjas welcome the activity ja nii edasi. meil on kaheksa kuud aega seda hinnata, seega ei ole see liiga lühike, kas kõik on nõus, sellega tundub, et kõik on nõus, seega vastu võetud koos selle muudatusettepanekuga, nüüd päevakorrapunkt kaheksateist, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine, jällegi Hollandis, nii, kõik on nõus sellega ning järgmiseks globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt Iirimaal, riik, mida me oleme külastanud, kus ei ole ametiühinguid, kellega võiks arutada, seda kõik on nõus, kõik on nõus, hästi, nüüd edasi. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt, see on see on väga eeskujulik näide Saksamaalt. nii, ja sellele ollakse vastu, kõik on nõus, kõik on nõus. viimane juht, Taanit käsitlev, samuti. samuti riik, mis vähemuse blokaadis osales ning seega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 mina olen äh, komisjonis olnud äh, üheksa aastat juba selles komisjonis. ja kas ma võin öelda, et see praeguses ettepanekuga ei ole me nõus, me ei ole sellega nõus hetkel ähm,. Monsieur, monsieur Sonnor äh.... niisiis, härra mulle tundub, et te olete kõik mõistnud, et, et siiamaani ei ole mitte midagi muudatud, kõik koordina-, koordinaatorid on ennast väljendunud ühte ja üh, ühel ja samal moel, aga ma tahaksin nüüd öelda, et ma ei ole nõus teie ettepanekuga, sellepärast et me meil on siin veel kuus ettepanekut ning see teie ettepanek tegelikult oleks tulnud teha juba esimese kirja puhul, aga kui te soovite, siis ma võin teha protseduurilise hääletuse ja küsida, kas me hääletame selles osas või ei, aga praegu see, vast ma pakun grupi hääletust, mida me korra, mida me kontrollime elektrooniliselt, nii et äh, kas me teeme elektrooniliselt kõikide kirjade osas või ei, härra Orri? Elnök asszony, nem gondolom, hogy újra kéne szavazni, szerintem ez rendben, ö, ö, rendben van. Viszont nem lát... Ja. Ma arvan, et äh, kui äh, härra Tsavnokil on selliseid üldisi märkusi ja probleeme, siis mis puudutab otsuste tegemist, siis ma arvan, et, et tõesti võiks seda teha. Madame Sinclair. proua, proua Sinclair. suur tänu, mina toetaksin elektroonilist äh, hääletamist, sest minu arvates me oleks kiiremini edasi liikunud, kui me oleks seda juba teinud, selle asemel, et kolleegide märkusi kuulata. niisiis, nüüd me oleme kahekümne teise punkti juures Toomas Händeli raport kontsessioonilepingute sõlmine, sõlmimine ning kes on poolt komisjoni ettepaneku poolt kes on komisjoni tagasilükkamise poolt kes on selle poolt kes vastu nii see ei ole vastu võetud nii, kas meil on tarvis elektroonilist kinnitamist? ei ole. sellisel juhul see ettepanek on tagasi lükatud. nüüd äh, ettepanek ise, muudatusettepanek kakskümmend viis äh, poolt vastu erapoolet-, erapooletud kakskümmend kuus, see on vastu võetud, muudatus e, ettepanek kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks langeb, on tagasi võetud, kolmkümmend, nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa proua Estrellalt, nii, seda me peame kinnitama, kontrollima, hääletus on avatud. kõik on hääletanud ja hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend viis pool, kakskümmend neli poolt, nelikümmend üheksateist vastu, vastu võetud proua äh, Estrella muudatusettepanek, kas me kontrollime edasi artik-, nii et kompromiss D artikkel kuusteist lõige üks poolt vastu oot-oot vabandust jäi vahele muudatusettepanek kolmkümmend üheksa Toomas Händelilt kes on poolt vastu erapooletuid see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek raportöörilt nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud, nüüd nelikümmend kolm. kas te soovite neljakümmend kahte kontrollida? proua Harkin, kuidas teie hääletasite? vastu, härra Kristjanson hääletas poolt, nii, kõik on nüüd hääletanud äh, ja hääletus on lõppenud. siin on siis nüüd kakskümmend kaks, kakskümmend üks poolt, kakskümmend üheksateist vastu, see on vastu võetud. nüüd tuleb muudatusettepanek nelikümmend kolm proua Maneskult, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid see on vastu võetud. nelikümmend neli samuti Manesco poolt. oot-oot, kas me peame, nelikümmend kolm kontrollime elektrooniliselt, hääletus avatud. kõik on hääletanud see on nüüd Rahvaparteist tulnud muudatusettepanek on nii, kas te kõik olete nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks poolt ja kuusteist vastu, see on vastu võetud. nüüd on muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? see jällegi nelikümmend neli, kontrollime elektrooniliselt kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa poolt, viisteist vastu, nii, nüüd on nelikümmend viis jällegi Maneskolt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse ei ole vastuvõetavad, nüüd tuleb nelikümmend kaheksa, see on keeleline, ei, vabandust, ei ole keeleline muudatusettepanek, nii nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kontrollime nelikümmend kaheksat. kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. siin on neli, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. viiskümmend proua Estrellalt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend üks samuti proua Estrellalt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend kaks samalt autorilt vastu võetud, nelikümmend kolm jälle samalt autorilt poolt vastu, erapooletuid on, seda tuleb nüüd kontrollida, kontrollime. nii, nelikümmend, viiskümmend kolm kontroll, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, see on tagasi lükatud. Toomas, vabandust, viiskümmend neli Toomas Hendelilt. ma ei kuulnud päris hästi, ütleb proua esinaine, aga igatahes viiskümmend neli, Toomas Hendel poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ai, kontrollime ikkagi viitekümmet nelja. nii, nüüd on hääletus lõppenud. viiskümmend kaks on äh, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud, nii nüüd tuleb viiskümmend viis poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse Toomas Händelilt, poolt vastu erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kaheksa samalt autorilt, poolt vastu erapooletuid, mulle tundub, et see on vastu võetud, viiskümmend üheksa jälle sama autor, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kuuskümmend ikka Toomas Hendel, poolt vastu erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend üks jälle Toomas Hendel, poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, nüüd kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend kuus, proua Ronsullik, see on vastu võetud. nüüd kompromiss F, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud kompromiss G poolt, vastu erapooletuid, see on ka vastu võetud Estre, proua Estrella kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud seitsekümmend Toomas Händelilt poolt, vastu erapooletuid. see on tagasi lükatud. nii, nüüd kuuskümmend, seitsekümmend üks proua Estrella poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud seitsekümmend neli samalt, see on vastu võetud, seitsekümmend viis raportöörilt, seitsekümmend kuus samalt autorilt, see on poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd raportöörilt seitsekümmend seitse vastu kaheksakümmend proua Estrella poolt vastu erapooletuid, see on seda tuleb kontrollida, kaheksakümnendat muudatusettepanekut. nii, hääletus on avatud, kõik on hääletanud ja hääletus on lõppenud. siin on kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu ja see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd jätkame põhjenduspunktidega. proua Estrella, neljas äh, muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletuid. Äh, liberaalid, kas te ka hääletate? hästi, see on tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunkt viis Toomas Hendelilt, see, kes on selle poolt erapool-, see on tagasi lükatud. Äh, nii, muudatusettepanek kuus jääb nüüd ära, nüüd on meil raportöörilt muudatusettepanek kaheksa, see on tagasi lükatud. ning nüüd jõuame muudatusettepanekuni kaksteist raportöörilt. see puudutab äh, põhjenduspunkti kakskümmend, poolt vastu erapooletuid. see on tagasi lükatud nii kontrollime muudatusettepanekut number kaksteist raportöörilt. hääletus on avatud, proua Harkin on vastu, härra Kristjanson poolt. nii, kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, üks muudatus, üks põhe, erapooletu, vastu võetud. nii, see tagasi lükatud on järg, oli järgmine mis oli siis number neliteist, muudatusettepanek kolmteist, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viisteist, kas te soovite äh,, ei, viisteist proua Estrellalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, seitseteist või kuusteist proua Estrellalt vastu võetud, seitseteist proua Manescu samuti vastu võetud, kaheksateist raportöörilt põhjenduspunkti kakskümmend üheksa kohta, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd kas ma ütlesin, et vastu võetud? oi vabandust, ma kirjutasin üle, kirjutasin tegelikult, et see on tagasi lükatud ning me võime nüüd hääletada proua Estrella üheksateistkümnendat muudatusettepanekut poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, põhjenduspunkt kakskümmend üheksa kohta, proua Estrella vastu võetud, kakskümmend üks raportöörilt poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks proua Estrellalt poolt vastu, erapooletuid see on tagasi lükatud, kakskümmend kolm proua Hendelilt, äh, vabandust, härra Hendelilt poolt vastu erapooletuid ning kakskümmend neli samuti raportöörilt poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd me hääletame kogu raportit, elektrooniliselt hääletamine on avatud, raportöör ise toetab oma raportit. kas kõik on hääletanud? nii, kes ei ole veel hääletanud ja Rahvapartei ei osale hääletuses, nii, hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, kaks vastu, üks erapooletu ja me õnnitleme raportööri. Et nous en venons au point 23, au rapport. Nüüd 23 punkt proua Blinkevitšute arvamus Erasmus kõigi jaoks. artikkel üks, lõige üks, sada viisteist Martin Kesslerilt. Äh, raporti koostaja on vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel üks, lõige kolm, kompromiss H ei, kõik oli väga selge, teie ei näe, mis äh, saalis äh, täpselt toimub enda ümber. kas te soovite elektroonilist kontrolli? kompromiss H, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üks, kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud ähm, kolmteist, kaksteist ja sada seitseteist äh, poolt, jah, vastu võetud. nüüd I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaks punkt neli ja muudatusettepanek viisteist, sada kolmkümmend on identsed hääletame üheskoos äh, poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et seda peaksime me kontrollima, hääletus on alanud viisteist ja sada kolmkümmend üle. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. üks, kolm, üks härra Kastlerilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss L, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend viis härra Kastlerilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üks kolm kuus proua Benarabatult poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss M, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa härra Kasslerilt poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole kindel, kontrollime seda, üks, sada kolmkümmend üheksa elektrooniline hääletus. Monsieur Christensen. Monsieur Christensen, vous avez votre carte? härra Christensen, kas te leidsite oma kaardi üles? härra Ludvingson, kas teil on ka teie hääletuskaart? väga hea. hääletamine on lõppenud. härra Harkinil aga ei ole oma kaarti, ehk siis proua Harkin hääletas poolt. see tähendab, et kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu kolm erapooletut. härra Kastleri äh, ettepanek on vastu võetud. sada nelikümmend härra Kastellolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks proua Benarabatult poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada nelikümmend üks elektrooniliselt, hääletamine on alanud proua Harkin, sada nelikümmend üks, kas te hääletate selle või? hääletamine on lõppenud. kolmteist poolt, kuusteist vastu, ehk siis äh, selgelt vastu võetud. sada nelikümmend kaks on tagasi võetud, sada nelikümmend kolm, vabandust, ütleb proua esinejana ja seda ei olnud mul kirjas. sada nelikümmend viis või siis mitte. üheksateist ja sada nelikümmend kuus hääletaksime neid, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend ja sada nelikümmend kaheksa on identsed, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend härra Stenbrockilt poolt, vastu, erapooletuid. see jääb ebaselgeks, kontrollime sada viiskümmend elektrooniliselt, hääletamine on alanud nüüd on kõik selge, nagu ma arvasingi. hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks nelja vastu. loomulikult pidime me seda kontrollima. kakskümmend üks langeb ära, seega kompromiss enne viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend kuus härra kanslerilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse härra kanslerilt. jah, loomulikult võime kontrollida ka sada viitekümmet kuute. hääletamine on alanud. me kontrollime selle üle. sada viiskümmend kuus väga hea, kas kõik on hääletanud? tundub, et on nii. härra Harkin hääletab vastu, neliteist poolt, kakskümmend kuus vastu, kolm erapooletut. selgelt tagasi lükatud. seega järgmiseks sada viiskümmend seitse härra Kasslerit poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend äh, proua Benarabatuult poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks härra Kaslerilt poolt, vastu, erapooletud. Mm, see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime, sada kuuskümmend üks elektrooniline hääletus, proua Harkin. proua Harkin hääletab poolt. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, tagasi lükatud. erapooletuid ei ole, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kuus, sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend seitse ja sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa ja sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend, sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks raportöörilt, kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse proua Benarabatult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm ja sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa kolmekümne neljast raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D eh, fraktsioonidelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kolmekümne viiest raportöörilt, kes kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, sada kaheksakümmend viis identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse langeb ära, sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa ja sada üheksakümmend identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss uue viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks ja sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, sada üheksakümmend neli, kes on, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss V viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kuus ja kakssada viis identsed äh, raportöörid ja proua Steinbrückilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuus, kes on poolt, Steinruckilt äh, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse proua Benarabatuult, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa ja kakssada kaheksa identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist proua Steinurgelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viisteist äh, proua Venelaabriga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, üks, äh, proua Costello ja raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm ja kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, kaks, kaks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kuus, proua Omen Rutten, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus ja kaks, kaks, seitse identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kaks, kaks, üheksa identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kaks, kolm, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kaks, kolm, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kaks, kolm, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss BB, neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss CC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss DD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, proua Saia kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss EE, e, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend seitse, kaks, viis, neli identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kaks, viis, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse proua Benarabatuult kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks sama autori poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss FF poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss GG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kaks, kuus, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, seitse proua Sajalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, üheksa härra Kasslerit, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, kaheksa proua Stenbrockilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, üks härra Kasslerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend neli ja kakssada seitsekümmend identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis ja kaks, seitse, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. sama tulemus, kaks, seitse, neli härra Kastlerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus ja kakssada seitsekümmend kolm identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus härra Kastlerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend seitse ja kakssada seitsekümmend viis identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa ja kakssada seitsekümmend seitse, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kaheksa härrakaslerit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üheksa proua Esajalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend härra Kasslerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss HH, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend ja kakssada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks ja kaks kaheksa kuus identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kolm ja kakssada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend neli raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend viis raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada 200 üheksakümmend proua Saja, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks härra Ludvigson, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kuus härra Kesslerilt, Kasslerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa samalt autorilt, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, sama tulemus tagasi lükatud, üheksakümmend üks samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss E neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kümme, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, härra Terholt, suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on selle vastu? et meil on selle kohta muu suuline muudatusettepanek, üheksakümmend üheksa on siis muudetud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm ja sada, mis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt neliteist, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kuusteist, muudatusettepanek viis, raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm proua Steinbrückilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli härra Kasslerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse ja kuus ja sada kuus poolt, vastu era-, vastu võetud seitse ja sada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme raportöörilt ja sada kolmteist proua Steinruckilt ja need on identsed, kes on poolt hääletame üheskoos nende üle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kogu tekst, vabandust, sada neliteist härra Kastlerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. aitäh. ja nüüd äh, hääletame kogu muudatuse, muudetud dokumenti. loodetavasti on kõigil need hääletuskaardid olemas Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. nelikümmend poolt, üks vastu ja neli erapooletut. palju õnne raportöörile venons au point 24 au vote. sellega me jõuame kahekümne neljanda punkti juurde ja hääletame äh, Jean Lamberti arvamust äh, libekomisjoni nimel. ja see puudutab õiguste ja kodakondsuse programmi kehtestamist ajavahemikuks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. artikkel üks, lõige üks, muudatusettepanek kolmkümmend kolm Händelilt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks. ei. kolmkümmend kaheksa. lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seega lisandus läks läbi nelikümmend üks. Minadoro Klevetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis Händel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus sama autor kustutus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, Manner, Harkin, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks Gönšilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kolm identset, üks raportöörilt kakskümmend, Händelilt kakskümmend üks, Harkinilt ja Mannerilt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 kakskümmend seitse Sippelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa Steinruck ja Sippel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus raportöörilt kuu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse raportöörilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks Klevetilt, kes on, ja kolmkümmend kaks Harkinilt, identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vabadust, nad langevad ära. sellega me jõuame kaheksanda juurde raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist sama autor, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja panen arvamuse tervikteksti koos muudatustega hääletusele elektrooniliselt. ma loodan, kõikidel on hääletuskaardid kaasas, peaaegu kõikidel on. hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes nelikümmend poolt, kaks vastu. õnnitlused arvamuse koostajale. sellega me jõuame päevakorrapunkti number kakskümmend viis juurde ja hääletame arvamust, mille on koostanud Veronika Lopez-Fontanier ja mis puudutab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja see on kalanduskomisjonilt, kus raportööriks on Alan Kadek. muudatusettepanek kolmkümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist Kristensen poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist Ines Zuber, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist Ines Zuber poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud kolmkümmend kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis raportöörilt poolt, vastu. kolmkümmend viis raportöörilt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks Kristjansenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kolm Ine Zuber poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa. ma vabandan, üks kompromiss jäi vahele, kompromiss ka jäi vahele, poolt, vastu, erapooletud. selgelt vastu võetud. kolmkümmend üheksa raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, Ines Zuber poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks sama autor, kes on poolt, vastu. erapooletud. kontrollime üle, muudatusettepanek nelikümmend üks kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, kakskümmend neli poolt, viisteist vastu, kolm erapooletut, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa Olle Kristjanson, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend Kristjanson poolt, vastu, erapooletud. nelikümmend kaks raportööd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nelikümmend kolm, sada kolmkümmend üks soolise muudatusettepanekuga. mõlemad on teensed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks on sarnane, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli Zuberilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, viiskümmend kuus. viiskümmend kuus raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa sama autor poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, ma vabandan, mis oli kustutamise muudatusettepanek jäi vahele, läheme tagasi artikkel kolmkümmend neli juurde. sada nelikümmend kuus Ines Suverilt poolt sada nelikümmend kuus Ines Zuberilt kustutus muudatusettepanek artiklile kolmkümmend neli. raportöör on vastu, mul jäi see vahele, ütleb esinaine, kes on poolt, vastu, erapooletud. sada nelikümmend kuus tagasi lükatud. ja nüüd viiskümmend üheksa raportöörilt artikkel nelikümmend viis juurde lõige üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis proua Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus Kristjansenilt, suuline muudatusettepanek, vastuväiteid ei ole, kes on poolt? ma vabandan, kuuskümmend neli kõigepealt raporteerib, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada viiskümmend kuus, mis on sarnane. suuline muudatusettepanek, vastuväiteid ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse Kristjansenilt äh, vastuväiteid ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa Kristjansenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud sada viiskümmend üheksa Kristjanseni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend Kristjanseni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, äh, Zuberet poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa, sama autor poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa, kahes osas, esimene osa. kuni sõnadeni small scale fisheries poolt, vastu, erapooletud. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle. hääletame muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, teist osa, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? kakskümmend üheksa poolt, viisteist vastu, selgelt vastu võetud kaheksakümmend Kristjansenilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus Zuberilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse Zuberilt poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ma vabandan. me peame hääletama ka viiendat muudatusettepanekut, kuna kaheksakümmend kuus lükati tagasi, viies raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa Kristjansenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa sama autor poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud panna hääletusele. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas muudatusettepanek, raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, suuline muudatusettepanek Ines Zuberilt, kes keegi on vastu, ei ole, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üks kümnes raportöörilt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend neli Kristjansenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse Zuberilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa Kristjanseni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa Kristjansenilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üks kahes osas. esimene osa kuni sõnadeni, või ilma sõnadeta only ja for vessels that operate kuni sõnadeni over capacity. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaks Zuberilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus Zuberilt kustutas muudatusettepanek, hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis põhjenduspunkt muudatusettepanek kakskümmend üks, raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, poolt, kakskümmend, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist Kristjansenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen teksti tervikuna muudetud kujul hääletusele. elektrooniliselt hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend üheksa poolt. kaks vastu, kolm erapooletut, õnnetlused arvamuse koostajale. Les 189 et les 190.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 arvamusraportööriks proua Tyson. meil on siin kaks ühesugust muudatusettepanekut, mõlemad on kustutusmuudatusettepanekud sada kaheksakümmend kuus ja sada kaheksakümmend kaheksa proua Bauerilt ja proua Jaslovetskalt ning samuti proua Hirschilt ja härra Benjonilt, nii et sada kaheksakümmend kuus ja sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, need on tagasi lükatud nüüd äh, Taane neli, sada üheksakümmend härra Benjonilt on tagasi võetud ja seega me jõuame kompromiss R-ini, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss S kahelt fraktsioonilt poolt vastu, see on vastu võetud, kompromiss D poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd kompromiss U kahelt fraktsioonilt poolt vastu erapooletuid. peame kontrollima kompromiss U-d. ja hääletus on avatud. kõik hääletasid. hääletus on lõppenud. nii, kakskümmend üks on poolt, kakskümmend kolm vastu see ei ole vastu võetud ning nüüd läheb hääletusele kompromiss V, mida esitasid samuti ka kolm fraktsiooni poolt vastu elab erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kaks siis V kolmelt fraktsioonilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. soovitus üks selle kohta muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse ja sada kaheksakümmend viis, need langevad mõlemad ära ning jõuame nüüd muudatusettepanekuteni sada üheksakümmend üks ja sada üheksakümmend kaks, need on identsed, need on mõlemad kustutusmuudatusettepanekud, poolt vastu erapooletuid. minu arust on see tagasi lükatud, aga me peame ikkagi kontrollima. kõik on hääletanud hääletus on lõppenud ja meil on kakskümmend kaks poolt ja kakskümmend kaks vastu, seega ei ole vastu võetud. nüüd muuda-, soovitus kolm muudatusettepanekut, sada üheksakümmend kolm, sada üheksakümmend neli on jällegi identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid. jällegi peame kontrollima. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu, täpselt sama nagu eelmine, ei ole vastu võetud. soovitus kuus, selle osas on meil proua Bauerilt suuline muudatusettepanek ja see on kustutusmuudatusettepanek, sellele on, ollakse vastu härra Tserkas on vastu sellele suulise muudatusettepanekule, panen kinni. nii et siis nüüd soovitus kuus, Taane üks, proua Bauerilt ja härra Horilt, see on kustutusmuudusettepanek, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa, samad autorid, sama ettepanek poolt vastu, erapooletuid seda peame ka kontrollima, see oli siis sada üheksakümmend kaheksa muudatusettepanek. kõik on hääletanud. ja hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu, täpselt samad tulemused, jälle ei ole vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa samadelt autoritelt, sama ettepanek poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd soovitus kuus, Taane neli, suuline muudatusettepanek proua Bauerilt. jällegi ettepanek kustutada see Taane härra Sarkas on vastu, paneme selle kirja niisiis muudatusettepanek kuus, viis, jällegi kustutus muudatusettepanek, see on muudatusettepanek number kakssada, poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. soovitus kuus. muudatusettepanek sada üheksakümmend viis. härra Serkaselt panen hääletusele poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud soovitus kuus, muudatusettepanek sada üheksakümmend kuus proua Cornelissenilt ja Jean Lamberilt poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. nüüd pärast põhjenduspunkt punkt A-l on siis sada viisteist muudatusettepanek Alejandro Serkaselt, see on vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt B, kompromiss A poolt vastu erapooletuid, see on samuti vastu võetud. põhjenduspunkt C, kompromiss B poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd sada kakskümmend üks muudatusettepanek äh, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud põhjenduspunkt C, sada kakskümmend neli on muudatusettepaneku number, proua Bauer ja Zabari poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. oot, kas te hääletasite vastu? ei, seda me peame kontrollima, see oli siis muudatusettepanekut sada kakskümmend neli peame me kontrollima, hääletus on avatud. kõik on hääletanud ja hääletus on lõppenud seitseteist poolt, kakskümmend viis vastu, selgelt tagasi lükatud. nüüd kompromiss C, mitme fraktsiooni poolt esitatud, see on vastu võetud. nüüd tuleb muudatusettepanek sada kakskümmend viis kaks, sada kakskümmend kolm Alejandro Cercaselt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, samalt autorilt sada kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd on põhjenduspunkt F, muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. põhjenduspunkt G, kompromiss D kahe fraktsiooni poolt, vabandust, kolme, see on vastu võetud. Äh, kontrollime, see oli siis kompromiss D, mida me kontrollime nüüd. hääletus on avatud see hääletus puudutab põhjenduspunkti G, kompromiss D. seda on, toetavad sotsiaaldemokraadid, ALDE ja rohelised. nii, hääletatud, hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, see on vastu võetud. proua Jezdovetska, proua esinaine, me hääletame kui me hääletame, pidime hääletama muudatusettepanekut sada kolmkümmend viis, aga ma sooviksin seda muudatusettepanekut tagasi võtta. tänan, proua Jaslovetska. seda me ei saa hääletada nagu no, sest et see pidi ära jääma nii ehk naa, kui kompromiss tee on vastu võetud. aga suur tänu, et te täpsustasite. nüüd on meil põhjenduspunkt G osas muudat-, kompromiss E poolt vastu erapooletuid, minu arust kompromiss E-d me peame kontrollima, hääletus on avatud. kõik on hääletanud. ja hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud. nüüd tuleb põhjenduspunkt H, muudatusettepanek sada kolmkümmend seitse proua Bauerilt ja härra Orilt, see on jällegi kustutusmuudatusettepanek, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud ja nüüd me saame hääletada kompromiss F-i. kolm fraktsiooni toetavad seda, kes on poolt, kompromiss F-i poolt, vastu kompromiss F-ile ja erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd on meil põhjenduspunkt I sada nelikümmend kaks muudatusettepanek Aleksandro Serkas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii pärast seda on meil proua Hirschilt muudatusettepanek sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. seda muudatusettepanekut toetasid ka Philipp Benjon ja Marianne Harkin. nüüd muudatusettepanek IA sada nelikümmend neli muudatusettepanek Alejandro Serkaselt poolt vastu erapooletuid vastu võetud. põhjenduspunkt J muudatusettepanek sada nelikümmend viis Kornelsen ja Lambert poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud nüüd tuleb muudatusettepanek ka sada nelikümmend kuus Serkaselt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd jagu kaks muudatusettepanek sada kaks kaheksakümmend kaks proua Bauer ja härra Oris on kustutusmuudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud, põhjenduspunkt L, muudatusettepanek sada nelikümmend seitse, samad autorid, samuti kustutus, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. põhjenduspunkt M, muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, samalt autorilt, samal teemal, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, nüüd tuleb põhjenduspunkt M, siin on kompromiss G kolmelt fraktsioonilt fraktsioonilt, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. muudat-, põhjenduspunkt N sada viiskümmend üheksa Bauerilt ja Öörilt jällegi kustutusmuudatusettepanek poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, põhjenduspunkt N, kompromiss H neljalt fraktsioonilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd äh, jagu kolm, muudatusettepanek sada kolm proua Bauerilt ja härra Oorilt kustutusmuudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. põhjenduspunkt O, kompromiss I kolmelt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. põhjenduspunkt B, kompromiss J nelja fraktsiooni poolt esitatud, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd on meil põhjenduspunkt Q, muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa proua Sarri Essayalt, see on jällegi kustutusmuudatusettepanek, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud ja nüüd me võime panna hääletusele kompromissi K, K, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd on meil kompromiss L nelja fraktsiooni poolt, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. põhjenduspunkt R, siin on kaks kustutusmuudatusettepanekut Edith Bauerilt ja Tšaba Orilt sada kuuskümmend üks ja siis teine sada kuuskümmend kaks Nadja Hirschilt, need on identsed, kes on nende poolt, sada kuuskümmend üks, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, me peame seda kontrollima. hääletus on avatud muudatusettepanekutele sada kuuskümmend üks ja sada kuuskümmend kaks, mis mõlemad on kustutusmuudatusettepanek. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu, ei ole vastu võetud. põhjenduspunkt S, kompromiss M kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd jagu neli, muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli Powerilt ja Orilt, kustutusmuudatusettepanek poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. põhjenduspunkt D, muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, sama, sama sisu samadelt autoritelt, see on tagasi rükat-, lükatud. nüüd on põhjenduspunkt T, kompromiss N, poolt vastu, erapooletuid see on vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt U, kompromiss O neljalt fraktsioonilt, see on vastu võetud. põhjenduspunkt V, kompromiss P, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. põhjenduspunkt kaks siis V, kompromiss Q, nelja fraktsiooni poolt, poolt, vastu, erapooletuid ja see on samuti vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt X, viimane muudatusettepanek sada kaheksakümmend üks Edith Powerilt ja Chaba Öörilt, see on kustutusmuudatusettepanek, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid. nüüd ma panen hääletusele, elektroonilise hääletusele kogu arvamuse teksti. nii, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt ja kuusteist vastu ning üks erapooletu. suur tänu selle hääletuse eest. suur tänu teile. Euh, tänan teid nende, selle aplausi eest, aga ma tahaksin tänada kõiki kõiki selle töö kvaliteedi eest, me oleme suurepäraselt siin tööd teinud ning nüüd me saime vastu võtta väga kasuliku arvamuse, saame minna töötingimuste juurde, see ei ole sugugi lihtne, meil on täna hommikupoole nüüd viimane hääletus käes ja see käsitleb meie kolleegi Liitsia Ronsulli arvamust kutsekvalifikatsioonide direktiivi ja siseturu in infosüsteemi kaudu tehtavat haldust koostööd käsitleva määruse muutmist siseturul. tegu on arvamusega IMCO komisjonile, kus raportööriks on proua Bernadette Vergniaud article 1, paragrahv 1.1, les am-. lõige üks punkt üks, muudatusettepanekud viiskümmend üks ja viiskümmend kaks on identsed, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend viis, Benamias ja Philipp Ulan, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend kolm, Nadja Hirschelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime viiekümne kolme üle, mulle tundus, et kõik oli korras, aga kontrollime siiski. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu. vastu võetud. viiskümmend neli, vabandust, viiskümmend kuus poolt, vastu viiskümmend kuus ori poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse Moran Chartier poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa Turunen poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa ja kuuskümmend on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kuus raportöörilt. kontrollime viiskümmend üheksa ja kuuskümmend üle, hääletamine on alanud sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei on vastu, kui ma ei eksi, hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend üks proua Harkin poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks Turunen poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli Kristensen poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa Händel ja Murphy poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend äh, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks Toomas Händel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme ja seitsekümmend neli, raportöör ja George Bach, need on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, proua Harkin poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, härra Händel, kustutamine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist raportööri poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend üheksa härra Händel poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss J poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist raportööri poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kaks Toomas Händel poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss K viie fraktsiooni toetuse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, neliteist raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis Kristensen poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus Kristensen poolt, see on kustutamine, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse Benamies langeb ära kompromiss L, viie fraktsioon, kuue fraktsiooni toetus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kõneavus on täiesti tappev, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend kolm, Toomas Händel poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend neli, härra Mann poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend viis, Benamias ja Boulan poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend kuus, samad autorid, äh, kustutamine poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend seitse Kristensen ja Ludvigsen, kustutamine poolt, vastu, erapooletud. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? üheksakümmend kaheksa proua Hirš ja üheksakümmend üheksa proua Maureen Chartier, sada Benamias ja Desarnes, sada üks Uri sada kaks Bouland, sada kolm ja Slovjeska, need on kõik identsed kustutamisettepanekud, hääletame poolt, vastu, erapooletud. Need kuus muudatusettepanekut on kõik vastu võetud. sada neli raportööri poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viis Benami, sada kuus Benamias ja Bouland poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada seitse proua Ronsuuli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaheksa Kristjansen Ludvikson poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksa härra Händel poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kümme langeb ära, sest sada kaheksa võeti vastu sada üksteist Kristensen poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist Toomas Händel poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolm, sada neliteist Toomas Mann poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viisteist Oliver Kristensen poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuusteist sada kuusteist, sada seitseteist on identsed, raportöör härra Händel, proua Randsuli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist Kristjansen, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist Mann, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend Turunen, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks Toomas Mann, kustutamine poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks Toomas Mann poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, samad autorid taaskord sada kakskümmend kolm kuni sada kakskümmend kaheksa on kõik kustutamise ettepanekud ja hääletame koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa Toomas Mann poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss M, neli fraktsiooni toetavad, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q, poolt, kaks fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend seitse proua Harkin poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa Mariann Harkin poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa ja Slovetska poolt, vastu erapooletud. kontrollime selle üle. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, kaks erapooletut, sada kolmkümmend üheksa on tagasi lükatud, nüüd sada nelikümmend proua Harkin poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli ja sada nelikümmend viis on identsed, hääletame koos poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada nelikümmend kuus, Turunen poolt vastu, erapooletud vastu võet-, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, sama autor poolt vastu, erapooletud. kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa, proua Harkin poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada nelikümmend üheksa, proua Harkin poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada viiskümmend üks Toomas Händelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks härra Händel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm härra Pahh poolt, kustutamine, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N, see kuus fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli proua Harkin, kes on poolt, vastu. kes on poolt, sada kuuskümmend neli proua Harkin, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me võime kontrollida, jah, kontrollime, hääletamine on alanud, sada kuuskümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend poolt, viisteist vastu, väga selgelt vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend seitse, Turunen ja Hirš, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, samad autorid, Turunen ja Hirš, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend proua Harkin, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks Toomas Händel poolt Murphy, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm Toomas Händel pool Murphy ja sada seitsekümmend viis proua Harkin, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse Ole Kristensen, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa Harkin poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa proua Harkin poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist põhjenduspunktid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. me just hääletasime üheksateistkümnendat, nüüd kakskümmend, Turunen, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neli, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt seitse, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks oli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üheksa, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, härra Pujand, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks raportööri, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks proua Hirs, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kaks, kompromiss D, viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend, muudatusettepanek viiskümmend, proua Harkinilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletus äh, arvamuse projekti kohta, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. nelikümmend poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. palju õnne proua Ronsulile! Vamos, vamos. No, só perdão da onça.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 Est-ce que, est que je peux demander au groupe socialiste kas ma võiksin paluda sotsiaaldemokraatidel hetkeks vaikust, härra Serkas. härra Serkas mul on väike probleem, me oleme jõudnud ajakavast ette ja meie variraportöör järgmise päevakorrapunkti osas ei ole veel siin, härra Prioto ei ole siin. kas me võime ka ilma temata alu-, alustada või ootame teda või saate te talle helistada? väga hea, me võime alustada. suurepärane kak-, päevakorrapunkt number kakskümmend kaheksa ja annaksin sõna raportöörile Nadja Hirschile. Son rapport euh, d'initiative. nii, et me saaksime kuulda äh, tema omaalgatusliku raporti projekti, mis käsitleb rändajate integreerimist, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitilist mõõdet Äh, selle raporti puhul on meil tõhustatud koostöö kodanikuõiguste komisjoniga ja libe komisjoni raportööriks on Philip Klees, äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liige. ja nüüd saab sõna Nadja Hirš. Vielen Dank, Frau Vorsitzende ähm,. Der Bericht. tänan, proua esinaine raport hõlmab mitmeid uuringu tulemusi, mille on tellinud komisjon ja teatisi ja ma püüdsin käsitleda kõiki neid küsimusi ühes raportis ja samas tahan selgelt öelda, et selles raportis suutsin ma käsitleda ainult kõige olulisemaid punkte. ja ma kujutan ette, et mitmeid küsimusi tõstatatakse muudatusettepanekutes ja ka ma ise tõstatan mõningaid teemasid muudatusettepanekutes Äh, üheks läbivaks võtmeküsimuseks, mida me peame arvestama, on see, et äh, demograafilised muutused äh, avaldavad mõju ja osades riikides on tekkinud kvalifitseeritud tööliste puudus. see olukord on halvenenud ja seda on võimalik leevendada ainult rändajate äh, värbamisega ja integreerimisega tööturul. seega äh, kolmandatest riikidest kvalifitseeritud tööliste saabumine on paratamatu ja ka teie ise, proua esinaine, ütlesite, et pole mõtet kohustada omaalgatuslikke raporteid, kui need ei sisalda uusi mõtteid ja selles raportis sisaldub uudne mõte, nimelt et vabatahtlikkuse alusel me võiksime Euroopas kasutusele võtta Euroopa punktisüsteemi, mis soodustaks kvalifitseeritud tööjõu rännet. ma olen teadlik sellest, et, et ähm, osadel liikmesriikidel on oma süsteem loodud ja äh, rändepoliitika praegu kuulub liikmesriikide pädevusse, ainupädevusse, kuid kas me võiks kaaluda sellise vabatahtliku punktisüsteemi loomist, äh, milles liikmesriigid võiksid siis äh, osaleda, kui nad seda soovivad. kui me räägime keeleõppest ja integratsioonist, siis ka see moodustab olulise osa minu ra raportis. meil on toimunud äh, viimaste aastate jooksul liikmesriikidel palju sellekohaseid arutelusid. samas on selge, et me peame leidma õige tasakaalu äh, ühelt poolt need rändajad, kes saabuvad Euroopa Liitu, peavad integreeruma ühiskonna, õppima, vastu võtma riigi keelt ja ma arvan, et juurdepääs keeleõppele läbi töökoha on suurepärane lähenemine me ei taotle nende inimeste assimileerimist, mis tähendaks nende identiteedist täielikku loobumist. seega mitte alati ei ole kerge leida õige tasakaal eh, assimileerimise ja integratsi-, integreerimise vahel ja selline olukord võib-olla jätkub mõnda aega ja me olen teinud ka mitmesuguseid ettepanekuid ja me arvame, et keeleõppe võimalused ja integratsiooni võimalused tuleks pakkuda äh, me ei saa äh, nõuda inimestelt äh, nende tingimuste täitmist, kui vastavad võimalused pole loodud ja nendel rändajatel ei ole võimalik integreeruda. ja me peame kõiki neid aspekte arvestama selle teema käsitlemisel. ja samuti tahaksin rõhutada ka äh, õpilaste ja üliõpilaste olukorda. Need noored, kes on õppinud Euroopa Liidus, soovinud õppida Euroopa Liidus ja ähm, elamisloa põhjustel ei saa töötada Euroopa Liidus. majanduslikus mõttes see on täielik nonsenss, sest me oleme ühelt poolt investeerinud nende noorte haridusse ja siis me saadame nad tagasi päritoluriikidesse. võib-olla me peaksime mõtlema selle üle, millised võimalused eksisteerivad äh, äh, nende noorte äh, tööle rakendamiseks Euroopa Liidus pärast nende õpingute lõpust ähm,. osa õpilasi ilmselt äh, naasevad oma kodumaale, kuid eh, neil peab olema ka võimalus valida, kas jääda tööle sellesse riiki, kus nad on õppinud või naasta kodumaale. teine oluline punkt puudutab pagulasi. väga paljud eh, pagulased saabuvad Euroopasse põgenedes tagasikiusamise eest. Nende inimeste seas on kõrge kvalifikatsiooniga inimesi ja seetõttu on oluline tagada neile eh, Äh, juurdepääs tööturule nii kiiresti kui võimalik. Äh, praegu käivad äh, läbirääkimised sellise paketi üle. see kestab üheksa kuud, viiakse läbi vastavad testid, kuid me peaksime lihtsustama nende pagulaste juurdepääsu tööturule, sest kõige lihtsam integreerimise moodus on töö vastuvõtvas riigis ja ma olen ka seda teemat oma raportis käsitlenud ja ma leian, et integratsiooni ei saa käsitleda äh, eraldiseisva küsimusena. integratsioon hõlmab kõiki tegevusvaldkondi, haridust, teadusuuringuid. Ähm, see on horisontaalne valdkond, äh, mis peaks samuti äh, peegelduma komisjoni töömeetodites. komisjon ei saa suhtuda integratsiooni küsimustesse kui eraldiseisvatesse küsimustes, küsimustesse, küsimustesse Äh, see on läbivaks niidiks kõikides tegevusvaldkondades, nii nagu sooline süvalaiendaminegi. veel üks aspekt, mis äh, on leidnud käsitlust minu raportis, äh, puudutab sotsiaalkindlustussüsteeme. eksisteerib väga palju kahepoolseid lepinguid ja oleks suurepärane, kui me saaksime midagi korraldada ka Euroopa tasandil sest mitte kõikide läbirääkimiste käigus ei arutata kõiki aspekte ja kui me saaksime seda korraldada üle-euroopalisel tasandil, siis me saaksime suurema selguse ja ka inimesed, kes tulevad teistest riikidest tööle Euroopa Liidust, teaksid, milline on nende staatus. ja neil oleks ka parem ülevaade sotsiaalkindlustussüsteemidest, riikidest, kuhu nad saabuvad milliseid õigusi neil on võimalik üle kanda ja milliseid äh, hüvitisi ja soodustusi on neil võimalik saada Euroopa Liidus. ja veel üks aspekt, mis on tegelikult probleemne, äh, puudutab dokumentideta inimesi, ebaseaduslikke sisserändajaid Euroopa Liitu, kes töötavad Euroopa Liidus ja minu ettepanek on äh, võimaldada selle kategooria inimestele ähm, elada seaduslikku elu. sest väga paljud äh, inimesed, kes on saabunud Euroopa Liitu ebaseaduslikult, siiski töötavad ja annavad oma panuse meie süsteemi, teevad äh, kas siis äh, kodutöid äh, või töötavad põldudel, nad on siin ja nad töötavad ja me ei saa jätta neid sellisesse ebaseaduslikku staatusesse nagu te näete, ma olen püüdnud käsitleda palju erinevaid teemasid ja ka palju uusi küsimusi ja ma ootan kannatamatusega mm, arutelu ja teie muudatusettepanekuid. tänan, järgmisena proua Jean Lambert ja siis proua Blinkevitšute. suur tänu, ma tahaksin tänada Nadja Hirši tehtud tööst sest selles raportis on väga palju positiivseid aspekte kuigi mõnega nendest mul on probleeme. Äh, mulle ei meeldi näiteks punktisüsteem. teinekord on huvitav näha, kas seda lubatakse ka teie oma kodumaal kasutada, äh, kui me räägime punktisüsteemist. Äh, need aspektid, mis on äärmiselt olulised, puudutavad kvalifikatsiooni tunnustamist ja see on muutunud üha suuremaks probleemiks viimasel ajal. see, kuidas hinnatakse kutseoskuse kvalifikatsioone, ametlikke kvalifikatsioone ja on väga palju tööd tehtud varem ka Equal programmi raames ja me võiksime eh, selle kogemustest lähtuda ka antud raportis Äh, ähm, võib-olla teatud äh, teemasid ma käsitlen rohkem muudatusettepanekutes, näiteks töövõtjate roll, vabandust, tööandjate roll integratsiooniprotsessis, millised on tööandjate kohustused ja äh, ka seda, mida ametiühingud saaksid oma poolt teha. samuti küsimus nõnda öelda abikaasade roll, kui ähm, inimene X tuleb Euroopa Liidu tööle äh,, mis saab tema abikaasast või partnerist äh,, kes soovi, sooviks töötada. Nadja äh, mainis ka seda, kuidas seda teemat käsitletakse komisjonis ja see on väga õige lähenemine äh, väga paljud küsimused kuuluvad endiselt siseasjade alla kuna väga paljud nendest puudutavad tööhõivet ja sotsiaalküsimusi ja seda mõõdet tuleks tugevdada. Äh, samuti tõstaksin esile sotsiaalkindlustuse aspekti, arvestades neid muutusi, mille oleme sisse viinud meie õigusaktidesse, näiteks ühtse elamisloa osas, sinise kaardi osas ja teistes teemavaldkondades, tähendab seda, et me peaksime äh, hakkama järk-järgult loobuma nendest ähm, sadadest kahepoolsetest äh, süsteemidest, äh, sest see on äärmiselt oluline äh, sotsiaalkindlustuse jaoks. ja siin võib-olla tasuks mainida, millised õigused inimestel on, kui nad ületavad Euroopa Liidu piiri ja meil on vaja äh, sellist komplekssemat süsteemi inimeste jaoks, kes äh, sisenevad või väljuvad Euroopa Liidust ja äh, äärmiselt olulised on ka korduvrännet puudutavad osad. ja ma igati toetan seda, mida Nadja on kirja pannud nende ebaseaduslike rändajate kohta, me peaksime pingutama selle nimel, et need inimesed saaksid lihtsamini integreeruda ametlikku süsteemi ja eriti alaealiste puhul see on suureks probleemiks, eh, kuni nad saavad kaheksateistaastaseks. ja arvestades seda tähemärkide arvu, mis on lubatud omaalgatusraportitele, on see väga sisutihe tekst ja ma loodan konstruktiivset koostööd selle üle ähm,. proua Blinkevitš-Jute Pone pirmininkė, ir aš iš tikrųjų dėkoju pranešėjai Nadijai Hirš. Tikrai opus klausimas, bet kartu ir... Ma tahaksin tänada kolleeg Hirši, tegu on äärmiselt olulise küsimusega, mis on ka väga kompleksne küsimus, sest me räägime siin ju rändajate integreerimisest, nende integreerimisest äh, ja samuti nende perekondade integreerimisest, see on tegelikult väga keerukas küsimus, kuna ei tohiks unustada rasket majanduslikku konteksti, milles nad on ja samal ajal toetada integreer-, integreerimist. nii et selles raportis tuleb tegelikult välja suurepärane kompromiss, kuidas seda korraldada nii ja selgitada liikmesriikidele, et liikmesriigid mõistaksid, et, et rändajad tegelikult on vajalikud nende riikidele, sest et enamalt jaolt tundub ju, et Euroopa Liidus on juba tuhandeid töötuid ja seetõttu ei ole meil enam siia uusi vaja, aga tegelikult me peaksime näitama, kuidas on kolmandatest riikidest tulevad meie grandid olulised meie vastavatele riikidele meie riikide demok- demograafilisele olukorrale sest äh, kui me takistame niisugust äh, liikumist ja nende rändajate tulekut, sest et teatav diskrimineerimine tegelikult toimub Euroopa Liidu siseste rändajate osas juba ja kui juba Euroopa Liidu siseseid diskrimineeritakse, siis äh, kolmandate riikide kodanikke diskrimineeritakse ilmselt veel rohkem. olukord on väga keerukas ning me peame seda rõhutama ikka ja jälle äh, selles raportis, mis meile on praegusel hetkel esitatud samuti oleks tarvis mingeid üldiseid põhimõtteid äh, rändajate integreerimiseks. kolmandatest riikidest tulnute osas peaks olema mingisugused üldised põhimõtted, mida rakendavad kõik liikmesriigid, sellepärast et kui liikmesriikides ei kehti ühised reeglid, siis on äärmiselt raske tagada Euroopa tasandil ühtsete otsuste vastuvõtmist nüüd mis puudutab punktide süsteemi, siis tahan nõustuda kolleeg Lamberiga, on tarvis veel natukene selle, seda süsteemi uurida, et äh, teha kindlaks, mis on selle punktide süsteemi lisandväärtused äh, rändajate integreerimisel. minu jaoks tundub see küsimus olevat ka väga mitmekülgne ja minu arvates võib-olla ei ole piisavalt äh, rõhutatud meie suhtumist rändajate perekondadesse, nende abikaasadesse, nende lastesse, sellepärast et siin on täpselt, tekib küsimus, kas rändajaid ja nende peresid tuleb kohelda sarnaselt ja miks, kui mitte, siis miks neid erinevalt kohelda. nüüd võtame illegaalsed migrandid, nendega on probleem loomulikult kahekordne, ühest küljest on nad tarvis legaliseerida e, ja võimaldada neil nii-öelda sündsalt e, mõistlikult elada, aga teisest küljest jällegi, kuidas nad üldse meie riiki sattusid, kuidas nad said meie riiki tulla, mis meie riikides on valesti, et nad üldse saavad siia illegaalselt tulla ja mis me peaksime nendega tegema. nii et ma arvan, et me peame selle küsimusega edasi töötama konstruktiivsel moel, et leida niisugune lahendus, mis oleks sobilik kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, aitäh. härra. Uh, suur tänu, proua esinaine. ma tahan öelda, et räägin äh, sellest, et see on väga aktuaalne raport, omaalgatuslik raport ja seetõttu ma igati tervitan äh, proua Hirši raporteid, sest tööturu problemaatika, äh, sisserände temaatika on sellised aktuaalsed teemad, millega me igapäevaselt kokku puutume ja ma usun, et raportöör on väga õigesti välja toonud põhipunktid, mida ta on käsitlenud Äh, rõhutanud demograafilisi muutusi, mis on olnud tõeliselt katastroofilise mõjuga, oskustööliste puudus äh, paljudel Euroopa liikmesriikide tööturgudel ja samuti äh, sisserändajatest töötajate pidev ringiliikumine ja kuigi asjaolud on muutunud, ei ole enam see rändeprobleem ainult pagulaste probleem, vaid on muutumas üha rohkem niimoodi sisserändajatest tööjõu teemaks, võõrtööjõuks. ja ma mainiksin siinjuures äh, viimase aja arenguid, kui sellistest riikidest nagu Hispaania noored äh, Ehm, võõrtöölised liiguvad ehm, teistesse riikidesse, näiteks Ühendkuningriikidesse. ja siinjuures me peaksime hoolikamalt mõtlema nende teemade peale ja tegema vahet, kui võimalik. Euroopa rändajate vahel ja üldiselt rändajate vahel. me peame arvestama, et tegemist on tööjõu, rände ja naabruspoliitikaga. sest me peame aru saama sellega, et võõrtöölised tulevad ka meie idapartnerluse riikidest, riikidest, mis on Euroopa Liidu naaberriigid. mul oli hea meel näha raportis neid lõikusid, äh, kus räägitakse ähm, sisserännanud perekonnaliikmetest, sest nende seas on koolist väljaanguse määr väga kõrge. ja mul on hea meel näha ka teist perekonna temaatikaga seotud probleemistikku, nimelt lapsed, äh, kes jäävad maha päritoluriikidesse, kui nende vanemad lahkuvad teise riiki tööotsingutel näiteks sellistes riikides nagu Itaalia ja viimasel ajal ka Hispaania. ja ma arvan, et rõhuasetus keeleõppele rändajate jaoks on igati teretulnud ja ma kiidan ka samuti eh, mõtet juba ettevalmistava õppe sisseviimiseks Äh, mis looks uusi võimalusi rändajatele. ja üldiselt öeldes e, see positiivne mõju, mida sisserändajad toovad endaga kaasa Euroopa majanduse jaoks, on küll rõhutatud, kuid seda võib-olla tasuks veel rohkem rõhutada, sest selles valdkonnas on väga palju veel eelarvamusi ja ma Äh, võib-olla tsiteeriksin nendele, kes ei usu sellesse äh, Euroopa Komisjoni ametlikku statistikat, kus on äh, arvestatud, et võõrtööliste panus agregeeritud Euroopa Liidu SKT-sse on suurem kui üks protsent. teised põhiaspektid mida ma rõhutaksin. ma võib-olla suhtun tea-, suhtun teatud skepsisega sellesse Euroopa punktisüsteemi. loomulikult eh, seda küsimust võib arutada, selle üle võib vaielda. ja samuti eh, ka sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerimine üle-euroopalisel tasandil kunagi kindlasti saabub päev, kui selleni jõutakse, kuid praegu on meil väga suuri probleeme juba kahekümne seitsme liikmesriigiga ja äh, see saaks olema raske, ma ei taha öelda, et teostamatu, kuid siiski väga raske äh, soodustada üle-euroopalise süsteemi loomist. ja samas ma tahan öelda, et see raport on igati teretulnud ja on oluliseks panuseks ja abiks tööturu ja sisserändajate temaatika lahendustesse Euroopa Liidus. Elmar Costello. Elmar Costello, Helmar Costello. Thank you, chair and like other speakers I want. tänan esinaine nagu teised, kes sõna võtjad, tahan öelda, et see on väga õigeõnne raport, ma igati toetan seda ja ma ootan äh, koostööd selle raporti äh, üle. paar esmakommentaari. on väga oluline rõhutada seda panust, mida rändajad meie riikidele, meie linnadele annavad. Dublini endise linnapeana äh, olen osalenud ka teatud raportite koostamises, mis näitasid, et need linnad, mis on avatud, kus on suur äh, Ähm, etniline rahv-, äh, mitmekesisus suudavad äh, suuremaid investeeringuid ligi tõmmata ja rändajatel on väga suur panus anda. ma sooviksin näha, et edasi arendatakse äh, need rändajate kui tööandjate aspekti ja seda kultuurilist aspekti samuti teised valdkonnad, mis on olulised, on rahvusvaheliste üliõpilaste aspekt, väga paljud välisriikide üliõpilastel on väga raske saada viisasid, et õppida teistes riikides ja kui nad soovivad jääda sellesse riiki äh,, arendada oma karjääri riikides, kus nad on õppinud, puutuvad nad kokku raskustega. ja samuti ei tohi unustada, et välisriikide üliõpilased ja ülikoolide lõpetajad äh, Äh, juba loovad tihedamad sidemed Euroopa äh, riikidega, ähm, äh, tekivad sellised diasporaa tasemel suhted, need on äärmiselt olulised ja ka seda aspekti tuleks rõhutada. ma nõustun sellega, mida öeldi ebaseaduslike rändajate kohta, et selles osas on vaja veel väga palju tööd teha ka Iirimaal on, on aset leidnud tõsiseid vahejuhtumeid, mil Ähm, äh, kohus äh, keeldus tunnustamast äh, ebaseaduslikke sisserändajate õigusi. ma vaatan selle raporti põhjalikumalt läbi ja teen kindlasti koostööd raportööriga, kui ma tänan teda juba ette tehtud töö eest ja ma usun, et tegemist on väga kasuliku ja tähtsa raportiga. suur tänu ja palun, härra Serkas. Sí, gracias, señora presidenta. Yo también felicito a la señora Giris por eh, esta iniciativa. Creo que toca un punto suur tänu selle algatuse eest. tegelikult te puudutate siin väga olulist teemat, meil on kakskümmend viis miljonit rändajat Euroopas ja me peame nüüd valima, kas me soovime, et meil oleks kakskümmend viis miljonit probleemi seoses nendega või kakskümmend viis miljonit lah-, lahendust ning seetõttu me tegelikult peaksime endale ju ikkagi aru andma, et see olukord on, on äärmiselt äh, mitmetahuline ning täna ma tahaksin puudutada mõningaid lõikeid siit, eriti äh, kakskümmend neli ja kakskümmend kaheksa, mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist, nii nagu te ka olete öelnud oma äh, resolutsiooni ettepanekus. Te reageerisite kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kolmeteistkümnendast märtsist pärit komisjoni teatise osas ning minu arvates oleks tarvis natukene põhjalikumalt komisjoni kolleegidele selgitada seda olukorda, sest et see on äärmiselt oluline, kuna koordineerimine ei ole mitte, ei puuduta mit-, mitte ainult Euroopasse saabuvaid rändajaid, asi ei ole mitte ainult nendest õigustest kasusaajates me ja kui vastastikuseid kahepoolseid kokkuleppeid ei ole ei ole olemas, kui meil oleks tarvis mingit kahepoolset konventsiooni, mis reguleeriks õiguste kaasavõtmise, õiguste säilitamise ning samuti nende õigused, kes tulevad Euroopast, aga meil on tarvis rääkida ikkagi eelkõige sellest, kuidas neid ühenduse õiguste, ühenduse kodanike õigusi säilitada ning ühest riigist teise tu-, tuua, paraku praegusel hetkel reguleerivad neid ainult kahepoolsed konventsioonid, aga siin on tegelikult tarvis minna kaugemale, see probleem isegi ei ole Euroopa kodanike osas lahendatud, rääkimata siis äh, võõrtöölistest, meil on, see olukord on raske ning vajab igal juhul lahundami-, lahendamist ning proua Hirš, see on väga huvitav raport Äh, raport võeti vastu neljandal oktoobril, siin on väga palju äh, tehnilisi elemente, äh, põhjalikult on kirjeldatud suhteid komisjoni, koostööd komisjoni teenistustega ning ma arvan, tegelikult proua Hirš, et te peaksite veel tegema ka rohkem koostööd ekspertidega. ma ei taha loomulikult teile teid hirmutada kõige sellega, mis ma ütlesin, mida te veel peaksite tegema, vastupidi, ma lihtsalt tahan, et seda sotsiaalkindlustussüsteemide küsimust rõhutataks ning et me saaksime siin rääkida nii Euroopa töötajatest kui ka, äh, kes lähevad välismaale, kui ka võõrtööjõust. suur tänu, kas veel keegi soovib sõna, enne kui ma annan taas äh, sõna tagasi Nadja Hirschile, tundub, et mitte ning nüüd ma siis annan sõna härra Moranile, komisjoni esindajale ning äh, ma ütlen ka seda, et meil toimub koordinaat-, koordinaatorite koosolek selle koosoleku lõpus, niisiis koordinaatorid, kas te kuulete mind, tundub, et nad ei kuule mind üldse. aga igatahes loodetavasti saite mu sõnumi kätte, niisiis nüüd härra Moran, palun Merci, madame la president uh.... suur tänu, proua esimees. komisjon omast küljest tervitab ähm, parlamendi poolt tehtud tööd ja rõhuasetust, et meil on vaja head äh, integratsiooniprogrammi rändajatele. selles algatuses on välja toodud äh, laining pädevusi, ähm, majanduslikud, sotsiaalsed mõjud äh,, analüüs äh, raportis on kooskõlas ähm, meie lähenemisega, kus on, äh, meie dokumendis on kirjas rändajate integreerimine. ning nagu öeldud, siis nende juurdepääs tööturule ning sotsiaalkindlustusele on äh, võtmeküsimused komisjoni eesmärgiks on äh, jätkata tööd integratsiooni teemaga ning äh, äh, aasta alguses võeti vastu vastav teine pakett ja sellest on kindlasti meie töös palju kasu. kui näiteks ähm, vaadata süsteemi ja selle toimivust, siis oleks meil võib-olla vaja sellele õiguslikku hinnangut. kui silmas pidada ka kolmandate riikide kodanikke, siis ning nende juurdepääsu sotsiaalkindlustusele, siis meil on vaja ühiseid tegevusi Euroopa tasandil, meil on vaja ühtset lähenemisviisi ning see on kooskõlas eh, kahe tuhande meie vastava teatisega. nagu juba välja tuli, siis eesmärgiks on analüüsida äh, assotsiatsiooni, assotsieerimislepinguid, äh, milline on see vastastikune ulatuvus ja milline on eurooplaste olukord, kui nad kolmandatesse riikidesse lähevad, neil peab olema tagatud sotsiaalkindlustus ning samuti puudutab see kahepoolse koostöö arendamist äh, nende maailmajagudega, kus äh, see võimalik on näiteks Ladina-Ameerika riikides. samuti on meil vaja kahepoolseid lepinguid täiendavalt süvendada, need olid minu mõtted, need on olemas ka komisjoni tekstis siin äh, tuleb välja ka see probleem osaliselt õigusliku alusega seoses ähm, arvamusega, need arvamuse ettepanekud on väga huvitavad ja nendele me saame tugineda oma tulevases töös, kui me analüüsime rändajate juurdepääsu tööturule ja sotsiaalkindlustust. suurepärane, nüüd äh, palun proua raportöör ja proua Hirš võtab nüüd teema kokku. suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada kõiki teie poolt tehtud äh, soovituste eest. ma arvan, et äh, see on Euroopa kultuur, inimesed soovivad äh, siia tulla ja me peame nad vastu võtma, me peame selgeks tegema, et nad ei ole meile probleemiks, vaid nad on osa lahendusest ja nad saavad ähm, siin äh, oma leiva tee-, välja teenida. me peame osaliselt tunnustama ka siis vastavaid kutsekvalifikatsioone, mis äh, sisserändajatel on. see on lõikes kolmteist, tunnustamine on väga oluline, sest muidu sellisesse olukorda, kus nad saavad ainult vähem kvalifitseeritud töid teha. ja siin on äh, valikuvõimalus nendel, kui nad siia tulevad. teisest küljest eh, integratsioon eh, perekondade, abikaasade puhul. probleemide korral pädevuste küsimus ning eh, meie ja libekomisjonil on üld-, ühine lähenemine mõnes mõttes on tegemist kunstliku demarkeerimisega, samas aga peavad need kaks teemat käsikäes liikuma. seepärast äh, me ei hakka siin minema nii äh, süvitsi nendes valdkondades, mis puudutab äh, rohkem libepädevust, aga ma sooviksin rõhutada, et me peame sellega samas ikkagi arvestama. lisaks tõstatati ka töötuse küsimus Euroopa Liidus paljudes liikmesriikides on kõrged ähm, töötusmäärad, samuti Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, mille eesmärgiks on integreerida puuetega inimesi, emasid, äh, naisi, kuid me, me ei tohi äh, neid erinevaid ähm, inimesi omavahel vastuollu, vastandada kõigil peab olema võimalus, vaatamata sellele, kust nad on tulnud või mis huvirühma nad kuuluvad. ma arvan, et siin on tõesti väga suur äh, potentsiaal selleks, et ähm, seda tööjõudu ära kasutada, selle asemel, et neid üksteisele vastandada. aga oluline on see, et integratsioon toimub kohalikul tasandil, seal, kus nad ala-, elavad, äh, kohalikud omavalitsused, see aga ei, ei ole alati Münchenis, nagu Münchenis see puudutab lasteaedu, koole ja kogu kohalikku kultuuri kohalikul tasandil. seda ei saa kohalikele omavalitsustele riiklik, riiklikul tasandil peale suruda. me räägime siin suhtumisest, mentaliteedist kohalikul äh, rohujuure tasandil. teatis analüüsib olukorda kohaliku omavalitsuse tasandilt lähtuvalt ja ma arvan, et seda peaks veelgi äh, tugevdama. härra Serkas rääkis ähm, Econi arvamusest, see on väga hea arvamus ja ma olen kolleegidega majandus-rahanduskomisjonis äh, seda arutanud, meil on koostööks äh, palju võimalusi ja väga paljud nende teadmised on äh, juba meile kasuks tulnud. üks nüanss, äh, millele viidati, oli ebaseaduslik ränne, dokumentideta rändajad, tekib küsimus, kuidas nad üldse Euroopa Liitu on sisenenud. ma tean, et näiteks äh, Saksamaal on üsnagi suur arv Saksamaal viibi-, viibinud äh, ebaseaduslikest rändajatest sisenenud riiki seaduslikult, näiteks tulnud äh, lapsehoidjateks äh, või muudel eesmärkidel, kui aga nende staatus on kehtetuks muutunud, on nad riiki jäänud. ja oluline on see, et seda tööhõivepotentsiaali ära kasutataks, mitte neid omapäi ei jäeta, me peame leidma viisid, kuidas nende riigis viibimist seaduslikuks muuta. ma arvan, et me peame vahet tegema äh, Äh, me peame mõistma, et on äh, ebaseaduslikke rändajaid, kes on äh, seaduslikult riiki sisenenud, kellel on väga raske tööd leida. Nad on aga riiki sisenenud täiesti seaduslikul alusel ja tihtipeale tekivad neil mingid paberimajanduse probleemid ja me peame seda olukorda analüüsima üleüldse on üsnagi palju teemasid, mida on võimalik äh, kaasata, äh, muudatusettepanekud on väga teretulnud ja mul on hea meel selle üle, et äh, meil on see arvamus, mis puudutab rändajate immigratsiooni ja rändajate integratsiooni. Euh, aitäh, proua Hirš ja nüüd järgmised kuues november on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa arutame neid ning lõplik hääletus toimub kahekümne neljandal. kui me nüüd oma parlamendi töö viimase, viimase osa juurde jõuame, siis me äh, tegelikult ei tohi äh, siin liigselt äh, kiirustada, et mitte karistada neid kolleege, kes on varem suure hulga töid ära teinud, nii et vabandust nüüd selle väga tehnilise märkuse eest, aga ma olen väga rahul sellega, mis me siiamaani oleme teinud, ei, siiski ei lõpeta veel tänast hommikupoolset koosolekut. kahjuks ei lõpeta. meie raportöör Tšaba Sogor soovib ka oma raporti projekti tutvustada, see raporti projekt käsitleb Euroopa rahvat vastastikku statistikat ja see on alles meie tänase päevakorra, hommikupoolse päevakorra viimane punkt. suur tänu ja mina räägin ungari keeles. suur tänu, ma pean ütlema, et ma olen väga mures, sellepärast et äh, tegemist on väga poliitiliselt keeruka teemaga. siin räägitakse valdkonnast, kus äh, statistika äh, rakendatakse justkui poliitiliste huvide vastuolus. tegemist on väga tehnilise arvamusega. ja kui see vastu võetakse, siis on sellel vägagi olulised poliitilised mõjud. see tekst tugineb kahele varasemale ettepanekule kuigi me ei pea just lähtuma varasematest ähm, dokumentidest. aga need on vastu võetud kaks tuhat seitse ja kaks tuhat üheksa, need määrused, tol ajal me ei mõistnud seda, et viis või seitse aastat hiljem on nende tähtsus niivõrd suur juba. neljandas osas räägitakse isikutest, kellel on alaline elukoht ja see hakkab mõjutama äh, nõukogu mm, häälte jaganem-, jaga-, jagunemisi kaks tuhat neli aastast alates. ja tuginedes sellele loogikale, siis äh, enamuse häälte arvestamisel on, läheb arvesse samuti ka lähevad arvesse ka need isikud, kellel ei ole kodakondsust väga olulisel kohal on see, kas teatud riigis on väga palju rändajaid või mitte. ja see tekitab probleeme ka punktis kaks, kus on mõisted, punktis kolm, kus räägitakse eh, elanikkonnast või rahvastikust eh, ja rahvastikusündmustest ning eh, punkt neli, kus räägitakse eesmärkidest siinkohal äh, võetakse arvesse isikud, kes on enam kui kaksteist kuud elanud teatud riigis, äh, kui neist saab alaline rahvastik, see aga omakorda mõjutab äh, olukorda, sest nii paljud, mitmedki saadavad raha oma kodu, kodustele, aga samas jäävad elama sinna teise riiki, aga mitmed äh, riigid ei ole arvestanud sellega, et nende elanikud lahkuvad. ja see kõik mõjutab äh, seda, mida ma ütlesin, see äh, poliitika valdkonnas ei võeta alati kõiki neid nüansse arvesse. minu arvates need äh, NUTS määratlused ei, ei ole nii olulised ja ma arvan, et me ei peaks rääkima ka piirkondlikust jagunemisest, vaid me peaksime arvestama neid äh, nii-öelda, äh, mõtlema sellele, mida me teeme piiriüleste äh, piirkondadega. et me ei räägi siis alaliselt elavast rahvastikust, aga püsivalt, peaksime vahet tegema nendelt, kes elavad püsivalt teatud piirkonnas mina teen ettepaneku, et need oleks need, kes on elanud seal viis aastat, sellepärast et viie aastaga äh, inimene on tõenäoliselt otsustanud, kas ta jääb äh, teise riiki või läheb ta koju tagasi. ja minu arvates on äh, viis aastat äh, ka üsnagi arvestatav näitaja eelarve valdkondades. Äh, kui me arvestame sellega, mis juhtus hiljuti Andrew Duffy arvamusega, sellega ei tegeletud, sellepärast et tegemist oli liiga tundliku teemaga ja, ja ka selle arvamusega võib olla sarnane olukord. statistikateadlased tahavad ühtlustada meie kategooriaid, äh, ÜRO klassifikatsioonile vastavalt, aga Euroopa Liidu huvides ei ole võtta kasutusele selliseid ähm, lõplikke lahendusi, need võiksid meid viia selleni ja mina loodan siinkohal, et teie meid äh, abistate, et me saaksime koostada sellise teksti, mis ei tooks endaga kaasa suuri probleeme liikmesriikide vahel. suur tänu. Äh, Madame Papadopoulou, puis Madame Maner. proua Papadopoulou ja siis proua Maner. Thanks a lot uh,. First of all I would like to welcome the proposal. suur tänu, ma tervitaksin seda ettepanekut, sest tõesti, meil on vaja ühist äh, raamistikku uh, selleks, et äh, statistikat kaasajastada, seda täiendada, et see oleks täiesti sidus ja, ja võrreldav. siiamaani koguti andmeid äh, vabatahtlikul alusel ja see oli problemaatiline, sest tihtipeale ei ole võimalik omavahel võrrelda andmeid äh, ühest liikmesriigist andmetega teisest liikmesriigist see äh, ühise raamistiku puudumine hetkel, kui meil on vaja, ähm, hetkel, kui me seisame silmitsi suurte demograafiliste väljakutsetega, on väga keerukas. meil on vaja ühist seadusandlust Euroopa Liidu tasandil. senini ei olnud meid ühiseid mõisteid. meie jaoks on väga oluline see, et me harmoneerime teemad millest me räägime, kui me andmeid kogume, meil on vaja ka need erinevad näitajad ühtlustada, selleks et meil oleks kõrgekvaliteedilised kriteeriumid, kui me soovime sellised tulemused, mis oleks võrreldavad loomulikult äh, on meil vaja ka konkreetseid andmeallikaid ja ja planeerimismeetodeid, mis oleks kasut-, usaldusväärsed ja kasutused kõi-, kasutusel kõikides liikmesriikides. seda öeldes äh, me leiame, et äh, see ettepanek, mis puudutab rahvastikustatistika määruse kasutusele võtmist, on oluline, sest me soovime harmoneerida andmeid see võimaldab meid äh, täpse statistika vajadusel näiteks hääletamise puhul kasutada ka sama raamistikku ja loomulikult on meil lihtsam võrrelda näiteks äh, sissetulekut ja jätkusuutlikku arengut, kui meil on olemas stati-, äh, Äh, vastavad statistilised näitajad elussündide, surmade ja kõikide muude näitajate kohta. meil on mõningaid kahtlusi, mis puudutavad vajadust kustutada äh, mõned ettepanekud. härra Sugu rääkis piirkondadest ja mulle tõesti tundub, et äh, tegemist on poliitiliste vaatenurkadega, mis äh, mõjutavad ettepanekuid tagasi lükata mõningaid nendest äh, lõigetest. me analüüsime neid teemasid täiendavalt, sest me leiame, et klassifikatsioon on väga oluline. ja me analüüsime, võtame seda tõsiselt arvesse sest äh, need ähm, territoriaalsed ähm, üksused on vajalikud selleks, et täpsustada, millest me räägime. seega ma ei ole päris kindel, kas ma toetaksin äh, konkreetsete ettepanekute kustutamist, me peame seda täiendavalt analüüsima. lisaks on härra Miraporte teinud ettepaneku viidata muudatusettepanek number üksteist äh, etnilisele kuuluvusele. mul on raske aru saada, mis see on, see etniline kuuluvus, sest vastavalt raportöörile on see keelel või kultuuril põhinev kodakondsusest madalamal tasemel olev etnilis-kultuuriline identiteet mis põlvkondadest me siin räägime, kui kaugele me peame tagasi minema, mitu põlvkonda? väga selge ei ole, kui kaugele me saame seda analüüsida, minu arvates ei ole mõtet vahet teha andmete puhul, eh, tuginedes etnilisele kuuluvusele või isegi keelele. siin on veel üks ettepanek, mis puudutab eh, referentsaega, raportöör tegi ettepaneku äh, et mitte detsemb-, kolmkümmend üks detsember, aga et see võiks olla kesk, südaööl esimesel jaanuaril. meil ei ole väga suurt poliitilist konsensust meil on vaja ühiseid, äh, ühist raamistikku statistilistele andmetele, need peavad olema sidusad ja võrreldavad. me usume, et äh, määrus selleks oleks väga oluline ja me teeme täiendavaid muudatusettepanekuid ja äh, soovitusi kahekümne kolmandaks novembriks. suur tänu. proua Manner, palun suur tänu, proua esimees, aitäh raportöörile suurepärase töö eest. tegemist on väga olulise arvamusega, see on jah, tõesti väga tehniline, aga nagu varasemad kõnelejad on juba öelnud, siis tõesti, meil on vaja ühtset raamistikku ja reegleid, mis puudutab statistikat väga oluline on see, et statistika, rahvastikustatistika määruse puhul oleks võimalik äh, käsitleda ka alalise elukoha registreerimist, sest paljudes riikides tugineb statistika äh, elukoharegistrite põhjale siis mõned nüansid seoses teatavate artiklitega. meie arvates oleks väga oluline seda määrust muuta vastavalt esiteks artikkel kolm, üks, kus viidatakse alalisele elukohale või seaduslikule elukohale, et see läheks kaksteist D lõppu. sellega oleks äh, selle struktuur sarnane teise vastava määrusega. meie arvates oleks oluline sõnastada ümber ka seda, et liikmesriigid peavad statistika koostamisel soovima artikli kaks C ja kak-, D punkti alusel äh, neid andmeid koostada. praegune sõnastus, nagu meil on, viitab vaid alalise või seadusliku elukohta kasutavatele liikmesriikidele. artiklis neli on tehtud ettepanek, et nõukogu enamuse äh, määratlemise puhul ei peaks rahvastikustatistika andmeid äh, edastama vastavalt äh, alalisele elukohale. minu arvates artikkel neli andmete edastamisel peaks kasutama sama nagu artiklite kaks ja kolm andmete puhul. seega need definitsioonid peaksid olema ühesugused ja vastavuses äh, teiste määrustega. Need olid üsnagi äh, tehnilised märkused ja me täpsustame neid äh, ja esitame teile konkreetsed muudatusettepanekud. Euh, monsieur, et puis est-ce qu'il y a d'autres euh, euh härra Jüri, palun, kas keegi veel soovib sõna? ei ole ja seega pärast härra Jürit saab sõna komisjoni esindaja ja sellega me lõpetame üldise arutelu. härra Jüri. mina tahaksin tähelepanu pöörata järgmisele teemale nagu äh, kolleeg Šogor ütles, siis me tõesti peaksime selle üle järele mõtlema. parlamendi ajaloos esimest korda on mõned vägagi olulised teemad, mis tunduvad tehni-, hetkel tehniliselt, aga tulevikus võib selguda, et need võivad põhjustada üsnagi äh, olulisi debatte, võib-olla viie või kümne aasta pärast alles. kui komisjon ja statistikaspetsialistid üritavad paika panna ühiseid äh, definitsioone, siis see on väga hea. minu arvates me võiksime seda toetada, me oleme mitu korda äh, soovinud äh, seda, et probleemid lahendataks. see aga on meie vastutusalas, sest meie oleme need Euroopa Liidus, kellel on kõige lihtsam äh, äh, ka poliitilist vaatenurka kasutada ning järele mõelda. seepärast on minu arvates oluline see, milliseid äh, menetlusi ja, ja millele me täpselt tugineme, kui me, kui me koostame need hääletusreeglistikud loomulikult pea, on vaja muudatusi teha ka aluslepingutesse, kui on va-, soov muuta seda lähenemist. kui me aga räägime häälteenamusest, siis ähm, sellel võib olla oma tähendus, me soovime liikuvust, äh, mobiilsust Euroopa Liidus ähm, toetada, mitte vaid tööhõives, aga valdkonnas, aga ka laiemalt minu arvates on väga hea, et kolleeg Šogor sellele viitas, et tegemist on sellise di dimensiooniga või mõõtega, me peame hetkel väga täpselt järele mõtlema ja võib-olla ka teised fraktsioonid peaksid sellele lähenemisele mõtlema ja siis saaksime vaadata, kuidas edasi liikuda enne kui me muudatusettepanekud teeme, saaksime võib-olla raportööridega seda arutada, kas äh, tegemist on tõsise probleemiga või, ja kas meil on võimalik lahendus äh, leida. see, sellised teemad on tõstatunud juba mitmel korral sel ajal, kui mina olen parlamendis olnud, tihtipeale tundub, et tegemist on vaid tehnilise nüanssiga, aga hiljem võib see põhjustada suuri poliitilisi probleeme. väga hea, kui me suudaks seda hetkel vältida. spetsialistid on oma töö teinud ja meie poliitikutena peame nüüd selle otsustama nii, et me leiaksime kompromissi, aitäh. Euh, euh. ja nüüd härra Barredo, Eurostati direktor Teil on sõna, palun. Excuse me. Thank you very much. suur tänu raportöörile ja suur tänu ka äh, nende kommentaaride ja märkuste eest ma usun, et me oleme ühisel meelel, et meil on vaja Euroopas demograafilise rahvastikustatistika jaoks ühist lähenemist vaja ja see on ka komisjoni jaoks oluline. nagu juba mainiti, see statistika oluline valdkond on praegu reguleeritud vabatahtlike kokkulepetega džentelmeni kokkulepet. Euroopa institutsioonid, sealhulgas ka parlament, vajab äh, head teavet rahvastikustatistika kohta, olulisete sündmuste kohta ja neid äh, andmeid kasutatakse halduseesmärgil, eriti äh, nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse saavutamisel ja struktuurifondi vahendite jagamisel. ja need on ka Äh, aluseks äh, meie poolt koostatavate statistikutele AKI kasutamise kohta, selleks et tagada avaliku raha jätkusuutlik kasutamine ja et teostada seiret Euroopa Liidu jätkusuutliku strateegia elluviimise üle. seega meil oleks vaja seadusandlust selle valdkonna jaoks. samuti on selge, et äh, andmete võrreldavus on hädavajalik selleks, et tagada kvalifitseeritud häälteenamus. komisjon nõuab äh, rangelt kinnipidamist alalise elaniku mõistest ja et ka riiklikul tasandil kasutatakse seda lähenemist, meil on vaja harmoneeritud võrreldavaid kriteeriume. kooskõlas ÜRO rahvusvaheliste soovitustega äh, alalise elaniku mõiste peaks lähtuma kaheteistkoolise referentsi perioodil, see on ÜRO määratlus. meie jaoks on kriitiliselt tähtis kinni pidada rahvusvaheliselt kokku lepitud mõistetest, selleks, et suurendada statistika usaldusväärsust, sest seeläbi me suurendame ka kogu protsessi usaldusväärsust. niimoodi me käitusime ka kümme aastat tagasi kui me võtsime kasutusele Euroopa Rahaliidu äh, mõõdikud Maastrichti indikaatorid, äh, me siis konsulteerisime äh, ja vaatasime, millised on rahvusvaheliselt kokku lepitud mõisted ja määratlused nende mõõdikute kohta ja kasutasime neid mõõdikuid näiteks võla ja puudujäägi määratlemisel seega me peame kinni pidama rahvusvaheliselt äh, tunnustatud mõistetest ja see suurendab kogu protsessi äh, usaldusväärsust ja sama äh, kehtib ka ühise statistilise territoriaalse liigituse NUTS-i kohta. kogu rahvastikustatistika, mis tugineb nendel mõistetel, meil on ka vastavad määrused rahvastikuloenduse kohta ja rände kohta ja kas nendes valdkondades kasutatakse sama mõisteid. samuti tuleb arvestada, et igasugune kõrvalekalle eh, nendest ka liigitustest eh, tähendab täiendavaid jõupingutusi liikmesriikide poolt ja riikidele täiendavaid kohustusi ja, ja ilmselt toob endaga kaasa nõnda ähm, eelarvestuse sagedama kasutamise, mis seab kahtluse alla selle äh, teabe kvaliteet. seega me jääksime kindlaks kvalifitseeritud häälteenamuse äh, ja hääletuse meetodile ja et piirkondlikul ja riiklikul tasemel kasutatakse ka liigitust äh, liikmesriike kutsutakse üles kasutama seda alalise elanike mõistet, kuid kui nad ei suuda selle alusel seaduslikku statistikat äh, toota, siis äh, me anname neile teatud paindlikkuse võimaluse ja sellega tahan öelda, et nimetatud määrus on selline, mis täiendab komisjoni määrusi, mis sisaldavad juba tehnilisi elemente, millest on räägitud ja tehnilisel tasandil. suur tänu tagasi raportöörile. köszönöm szépen a kérdésekre, főleg Papadopoulou kolléganőm kérdésére válaszolnék. suur tänu, vastaksin esitatud küsimustele, eriti kolleeg Papadopoulou küsimusele. kolmkümmend üks detsember ja esimene jaanuar. vahe on selles, et mina ei ole näinud seda viidet kolmekümne esimesele detsembrile, vaid ainult esimesele jaanuarile, see on esime-, tehniline nüanss. ma ei tea, miks on vaja viidata eh, detsembrikuu viimasele päevale. ma viitan sellele, kui Saksa ja Holland oleks täpselt teadnud, milliseid probleeme sellest tuleb. kui eh, statistika arvestused äh, on vaja teha äh, islami äh, põgenike puhul, siis oleks nad võib-olla paremini järele mõelnud. võib-olla nad oleksid siis teadnud, kui palju mošeesid neid on vaja ehitada. ja kui mošeesid ei ole, siis inimesed ju palvetavad kas või lihtsalt tänaval. kui arvestada sellega, mida ütles komisjon, siis me oleme sellega nõus, meil on vaja äh, ühist äh, süsteemi, ühiseid reegleid, samas aga kogu austuse juures tahaksin öelda, Euroopa Liit on, äh, peaks soovima ka järgida ÜRO reegleid, sest me oleme ju ka ÜRO-s, samas ähm, kui me ei suuda öelda, kui palju meil neid äh, rändajaid on, komisjonil on vaja leida vahendid, kuidas ähm, elanikkonna või rahvastiku jagunemine paika saada. tihtipeale ei ole need näitajad kooskõlas, näiteks Belgia, teie olete ju siin äh, elanud äh, kauem kui kaksteist kuud ja äh, see puudutab äh, parlamendisaadikuid, nende assistente, tõlke ja neid on ju tohut-, kõiki tohutuid, tohutu hulk. Äh, miljonist kuussada tuhat on Euroopa Liidu kodanikud ja nelisada tuhat on immigrandid, kui statistika paika peab Küprose puhul aga äh, on olukord järgmine, Põhja-Aafrikast äh, võib homme tulla näiteks kaks miljonit elanikku, ma tõesti ei teadnud, et äh, kolm miljonit inimest minu riigist lahkub. tahaksin veel kord rõhutada seda, et poliitiliselt satume me tõesti keerulisse olukorda, kui teatud riikides äh, põgenike arv mõjutab seda, kui, kuidas nõukogus hääletatakse. kaks tuhat neliteist hakkab kehtima uus ähm, lähenemine. kas siis tõesti see kvalifitseeritud häälteenamus hakkab põhinema sellele, kui palju neil on äh, rändajad, ka Tafi raportist tuleb välja, tegemist on tõsise probleemiga, mina lihtsalt tahtsin tähelepanu pöörata sellele, et see võib tunduda tehnilise nüansina, kuid taustal on palju keerukaid äh, teemasid. üheskoos aga saamegi me kindlasti koostada sellise arvamuse, nagu kõigile sobilik, aitäh! Euh, merci beaucoup, effectivement c'est une situation dans suur tänu no Teil on õigus. Äh, seadusandlina me sageli puutume kokku nende probleemidega, arvame, et tegemist on tehnilise probleemiga, kuid kulisside taga käib poliitiline võitlus ja seetõttu on oluline, et asjaga ei tegele mitte ainult eksperdid, asjatundjad, vaid ka meie, kuigi loomulikult me vajame eksperte poliitiliste valikute tegemisel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, selle äh, raporti projektile kakskümmend kolm oktoober, keskpäev. ja koos kompromiss ja muudatusettepanekuga kahekümne kaheksandal novembril vaatame läbi ja hääletame kahekümne üheksandal novembril. sellega on täna hommikune mm, koosolek lõppenud, kuid ma palun koordinaatoritel jääda saali natukeseks ajaks ja teistega ma kohtun pärastlõunal. Okay.